Okay, now we have to. Yeah. Okay, colleagues, if we can take our seats because we're. kolleegid, palun istuge oma kohtadele. me alustame oma erisessiooniga, see on siis arvamuste vahetus noortega Euroopa noorteürituselt ja me räägime Euroopa Liidu välistegevuse rollist rändevoogudega tegelemisel. üks olulisemaid teemasid, millega Euroopa täna silmitsi seisab me teame, et siin on väga palju poliitilisi raskusi, mis on seotud selle teemaga. samas on aga ka positiivseid arenguid, on riike Euroopa Liidus, kes võtavad vastu põgenikke, kes püüavad neid integreerida, inimesi, kes põgenevad sõjapiirkondadest. nii et Euroopa on tervitanud ja vastu võtnud äh, inimesi, aga me teame, et selle kõigega seonduvad ka mitmed probleemid. tervitame oma külalisi täna Ehm, Euroopa noorteüritus toimus kahekümnendal, kahekümne esimesel mail Strasbourgis sel aastal. umbes seitsesada noort inimest tulid kokku, et arutada ideid, ehm, mille üle nad arutavad nüüd ka parlamendikomisjonides. ja kõik saadikud eh, said ka ülevaate sellest eh, üritusest, mille pealkiri Euroopa kujundades tulevikku meil on täna siin neli kõnelejat Euroopa noorteürituselt, kes esitavad meile mõned ideed ja siis palun teil neile vastata. niisiis neli eh, lühikest eh, sessiooni, väga lühikesed. ja meie kõnelejad eh, esitavad meile kolm ideed ja siis ootavad nad teie reaktsioone neile ideedele. igaks sõnavõtuks on aega maksimaalselt kaks minutit ja loodame, et need ideed, mida me täna oma külalistelt kuuleme, eh, neid saame kasutada ka meie järgmises eh, arutelus. see on siis eh, Välis- ja Arengukomisjoniga ühiskoosolek pagulasi rändevoogude toimetulekust. meil on siin siis Linda Kukova, kes mm, on spetsialiseerunud Euroopa rahu-uuringutele. tema põhiline uurimisvaldkond on radikaliseerumine ja äh, äh, usuäärmuslased. ta on äh,, ta töötab hetkel Euroopa poliitikauuringute keskuses internina ning on äh, ka üliõpilase omavalitsuse liige. siis on meil Andrea Gavrila ja e, ta O, e, temal on e, siis juristidiplom Durhami ülikoolist, ta on töötanud Euro Euroopa Inimõiguste Kohtu heaks ja ka Inimõiguste Komisjoni heaks. tegeleb eelkõige inimõigustega, inimkaubandusega, inimeste juurdepääsuga õigusele. siis on meil Mattias Franz Juska, kes tuli lapsena oma perega Poolast Saksamaale, nii et tal on endal kogemus rändega. kahe tuhande üheksandast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani töötas ta Saksa migratsiooniametis ning sai Euroopa Ametiühingute konföderatsioonis, kus ta tegeles mm, siis samuti rändepoliitikaga. ja nüüd annamegi sõna Matteusele esimese ideega ja siis äh, esitab äh, Andrea teise idee ja siis äh, on kolleegil võimalus kirjalt vastata. palun, Mattias. suur tänu. minu ettepanek võimaldaks kõigil diplomaatilistel esindustel Euroopa Liidu liikmesriikides pakkuda siis sisserändajatele infot ja teha kindlaks, millised isikud vajavad tegelikult kaitset, nagu me praegu näeme eh, Süüria põgenike puhul. Need taotlused diplomaatilisteks missioonideks eh, võiksid olla jagatud eh, liikmesriikide vahel, nii et ainult üks saatkond peaks kohapeal sellega tegelema. see oleks väga oluline selleks, et pakkuda kaitset varbaga taotlejate algusest peale ning need taotlused, mis läbi kukkusid, nendest antakse Ähm, teada taotluse esitajatele kohe. see võiks äh, siis takistada äh, inimest, inimestel ebaseaduslikult äh, Euroopa Liidu siseneda. oma töös ma kohtun tihti inimestega, kes ei, kes on eeldanud, et nende varjupaiga taotlus võetakse vastu, vastasel juhul ei oleks nad läinud pikale ja ohtlikule ähm, teekonnale Euroopa Liitu. Vahemeri on muutunud tohutuks äh, inimeste surnuaiaks ja rohkem inimesi sureb ähm, püüdes seda ületada. me püüame takistada seda, et üha rohkem inimesed äh, lahkuvad oma kodukohast, et esitada vargaga taotlust. Euroopa humanitaarmissioonid peaksid sellisel juhul aitama inimestel äh, konfliktipiirkondades koha peal esitada oma varjupaigataotluse, see vähendaks ka inimkaabitsemise ohtu. tegemist ei ole tegelikult äh, millegi uuega, vaid sellel on ju pikk traditsioon Ameerika Ühendriikides ja Kanadas. suurepärane ja pidasite ka täiesti täpselt äh, oma kõne ees kinni, täpselt kaks minutit, ma loodan, et ka kõik teised äh, teevad nii. aitäh, järgmiseks Andrea Gavrila niisiis, kolleegid, kuulsite ära ettepaneku, saate selle hiljem vastata ja nüüd teiseks, teise idee istumiseks sõna Andreal. minu ettepanek täna puudutab seda, et Euroopa Liit looks turvatsoonid ja toimivad linnaosad konfliktipiirkondade juurde praegu olemasolevate põgenikelaagrite asemel. see tähendab siis, et põgenikelaagrid peaksid muunduma turvalisteks linnadeks meie abiga, eurooplaste abiga ja need äh, turvalised linnad võivad astuda partnerlussuhetesse erinevate Euroopa linnadega. aga kõigepealt on oluline konfliktipiirkondades luua turvapiirkonnad ja see on võimalik siis, kui ka pakutakse ka sõjaväeliste abi kõigi Euroopa liikmesriikide koostööd. hiljutine New Yorgi tippkohtumise avaldus, mis puudutas ähm, Äh, põgenikke ja sisserändajaid. Ähm, selle allkirjastasid sada üheksakümmend kolm, saja üheksakümne kolme riigi esindajad ja see võib aidata solidaarsuse ja rahu äh, arendamisele. oluline on eraldada ka Euroopa Liidu vahendeid, et arendada tervise äh, teenus, tervishoiuteenuseid ja infrastruktuure sellistes turvalistes linnakutes ja võimaldada inimestel iseennast üleval pidada, anda neile võimalused näiteks endale eluase eh, ehitada ja inimestel, kes elavad turvalises linnukus, eh, neil peab olema juurdepääs tervishoiuteenustele ja haridusele, aga neil peab olema ka võimalus ise ennast edasi arendada, muutuda majanduslikult iseseisvaks ja seda õigusriigi põhimõtete tingi-, ähm, austamise tingimustes ja ilma välissekkumiseta. selleks on oluline, et äh, neil oleksid vahendid ja näiteks ka maad ise endale toidu kasvatada ja iseennast üleval pidada suur tänu, need on väga asjakohased teemad, me räägime ka arengukomisjonis täna selle humanitaarabi saatmisest Süüriasse, see on väga keeruline, kuuleme ka Euroopa Komisjonilt selle kohta, kuidas seda saaks teha, nii et see idee, et liikmesriigid teeksid paremat koostööd, on väga õige. nii, kuidas nüüd edasi, meil on siin siis eh, kokku kolm sellist ideede komplekti, nii et Ehm, ma annaksin nüüd sõna ehm, saadikutele ja siis eh, jätkame järgmiste ideedega. Loodus Aras, palun. suur tänu, teen kiiresti ja olen täiesti nõus eh, esimese mõttega. loomulikult eh, Euroopa Liit oleks pidanud avama varjupaigataotlejate bürood riikides koha peal Türgis, Jordaanias, Liibanonis ja on üsnagi sürrealistlik, et ainukene võimalus äh, varjupaika taotleja, varjupaika taotleda, oma, on oma elu ohtu seada, äh, maksta inimkulleritele ja tulla koha peale. mina olen sada protsenti nõus selle ettepanekuga, mida äh, siin tehti. Kanada äh, on seda juba teinud äh, ja tuhanded inimesed on tulnud äh, Kanadasse, aga nemad on juba nende toimikud läbi vaadanud Süüria piiririikides. ma nägin midagi sarnast ka Lõuna-Türgis, et ähm, see oleks olnud palju parem lahendus, et niimoodi lahendada enne, kui massiimmigratsioon algas. palun härra Pantseri. Eh, eh, aitäh. ja uued ideed on alati väga tervitatavad, eriti noorte inimeste puhul. ma tahaksin viidata ainult raskustele, mis võivad tekkida selliste ideede elluviimisel. näiteks mõte et kasutada diplomaatilisi esindusi, siin tuleb arvesse võtta mitmeid tegureid. Äh, on oluline, et nad saaksid oma ülesandeid täita ja on oluline äh, ka äh, rääkida siis liikmesriikide vastuvõtuvõimekusest, mis puudutab pagulasi. me oleme näinud, et erilist solidaarsust siin üles ei näidata. ja edasi on erinevaid sisserändajaid, on olemas majanduslik sisseränne, ja siis tekib küsimus, kas oleks mõistlik äh, selliseid võimalusi kasutada. ja mitmed liikmesriigid on ka öelnud, et nad ei soovi mitte mingisuguseid majanduspõgenikke ning äh, me peame sellega leppima, et neil on sellised seisukohad. aga on ka teisi sisserändeliike, äh, inimesed, kes põgenevad konfliktipiirkondadest tegemist on ka ajalise probleemiga, ei saa lihtsalt öelda, et inimestele, et nad peaksid minema diplomaatilise esindusse ja, ja siis ootama ja siis saavad millalgi Euroopasse tulla. Neil on vaja otsekohe põgeneda. teatud juhtudel oleks selline lähenemine, et äh, esindused annavad sellise loa Euroopa Liidu sisserännet, et see läheks vastuollu praegu kehtivate eeskirjadega, nii et mõte on hea, aga siin võib tekkida praktilisi probleeme. Eh, lõpp, eh, ma annaksin nüüd jällegi sõna meie kõnelejate Andrea, soovid vastata mulle tundub, et pigem käisid need sõnavõtud Matteuse idee kohta, aga et vastata sellele probleemile, mis puudutab majanduspõgenikke, siis ma arvan, et tegemist on teeme, teemaga, millega tuleb tegeleda pikaajaliselt ja me peaksime keskenduma ennetusele. aitäh, Matteus, palun. suur tänu, proua de Sarnas. suur tänu, et meie ideed toetasite härra Kantseerile vastuseks jah muidugi on keeruline panna Euroopa diplomaatilistele missioonidele selline ülesanne. aga nagu ka mainisin, oma sõnavõtus arvan, et on oluline jagada seda ülesannet kõigi liikmesriikide vahel. ainult üks saatkond riigis võtaks neid varjupaigataotlusi vastu, nii et on võimalik seda ülesande koormat omavahel ära jagada ja selleks on muidugi vaja ka rohkem personali saatkonnas, kellel on vastav koolitus. seda kindlasti. aga veel äh, ütlesite midagi inimeste kohta, kes on ohus, nagu näiteks Süürias, siis need isikud, kui nad taotlevad äh, varjupaika äh, saatkonnas, siis peaksid nad kohe saama ka dokumendi, mis võimaldab neil Euroopa Liitu siseneda, et nad ei peaks valima illegaalset ja ohtlikku teed. Ehm, aitäh, jah. Ehm, väga praktiline mõte, aga praktikas on, on raske siis saavutada koostööd liikmesriikide vahel. ÜRO ehm, pagulaste ülemvoliniku ametil on kogemusi sellega, kuidas koha peal varjupaigataotlejatega tegeleda ja on olemas vastavad programmid selle jaoks, et me peaksime neist äh, eeskuju võtma. nüüd järgmised kaks ideed. Linda Slabakova, palun. aitäh, me oleme näinud miljoneid perekondi, kes tulevad üle Vahemere Euroopasse ja me oleme praegusel hetkel ilmselgelt pagulaskriisi keskel ja me peame võitlema massipagulasvoogude vastu tulevikus ja sellepärast on meil vaja eraldi tegevuskava, mis mõtleks just noorte inimeste peale välis maal. Neil on, tuleb tagada parem juurdepääs haridusele ja kutseharidusele ning töökohtadele. sotsiaalmajanduslikud võimalused on kohe kindlasti üks põhjusi, miks nad tulevad siia ja kui seda küsimust pikaajaliselt ei lahendata, siis noorte inimeste olukorda ei Äh, parane ja neil ei ole mitte mingit võimalust, kui lihtsalt oma koduriigist lahkuda mitmeid kordi, sest mingit muud perspektiive pole. peale selle on meil vaja rohkemat koostööd kodanikuühiskondade ja noorteorganisatsioonide vahel. meil tuleb võidelda ka vägivavaldse äärmusluse ja radikaliseerumise vasta ja me võime juba praegusel hetkel öelda, et vägivaldne äärmuslus ja radikaliseerumine on tõesti üks õudsemaid probleeme ja mõjutab ka väga palju riikide julgeolekut ja stabiilsust. just sellepärast tuleb rohkem ära teha selleks, et vaadata, mida saab ära teha kohalikul omavalitsusel ning kodanikuühiskondade tasandil selleks, et võidelda vägivalla ja radikaliseerumise vastu. näiteks võib-olla tuleks äh, see kodanikuühiskondade toetamise programmile rohkem tähelepanu pöörada ja me peaksime võib-olla seda rakendama ka Äh, Vahemere teisel kaldal olevatele riikidele. peale selle pagulaste tagasisaatmise programm on ka väga tähtis ja me peame hoolitsema selle peale, et kohalikud omavalitsused saaksid paremini äh, uuesti integreerida neid inimesi, kes saadetakse tagasi ja peale selle peale nad loovad ka õhkkonna, kus on võimalik äh, neil kodus ellu jääda. aitäh ja järgmisena Andrea Gavrile, palun teine mõte arvestades seda põhimõtet, et äh, kui sa annad inimesele õnge kala asemel, siis aita teda pikaajaliselt ja sellepärast ma leian, et ka abiprogrammide puhul Välisasjade Arengukomisjon peaks lööma Euroopa Liidu rahukorpuse, kus äh, katastroofiolukordades Euroopa Liidu poolt rahendada, rahastatav üksus tagaks stabiilsust, kasutaks oma võimekust ja kogemusi olukorra parendamiseks, siia tuleks ka jälle migratsioonistrateegia kaasata selleks, et rahu ja jätkusuutlikud arengud saavutada koha, kolmandates riikides on tähtis just kogemusi ja oskusi vahendada, näiteks just põllumajanduses ja keskkonnasäästlikus arengus võib-olla Hollandi esindajad teavad, et äh, meil on võimalik aknaid esit-, ehitada vanadest äh, jalgratastest, aga mina sain sellest teada siis, kui televiisoris sellest räägiti, üks Malawi, üks Malawi noor poiss tegi elektriajamiga veskeid jalgratastest. nii et tõesti, meil oleks vaja siin rohkem kutsehariduskeskusi, Euroopa Liit peaks hoolitsema selle eest, et nendel inimestel oleks põhiline sissetulek ja ka põhiline haridus, just kutseharidus kogu tegevus ja tulemused äh, peavad olema kontrollitud ja ka võimalikult nähtavad selleks, et ka teisi inspireerida ja kõige tähtsam on see, et Euroopa Liit aitaks noori sealses maailma osas selleks, et nende elul oleks mõte, mitte et nad sureksid mõttetult ja just sellepärast radikaliseerumine ja vägivaldne äärmuslus on ka need, mida me saaksime siis ära hoida. aitäh, kallid kolleegid, kas meil on vastuseid sellele kahele mõttele, mis puudutavad noorte integreerimist ja toetamist äh, selleks, et nad tegelikult üheskoos tööd teeksid ja leiaksid lahendusi probleemidele. me teame, et Aafrikas demograafiline kasv on tõesti suureks probleemiks just töökohtade loomisel ja eile oli meil just väga huvitav ettekanne noorte külade kohta, kus äh, väikesed Aafrika külad siis loovad tõesti energialahendusi oma äh, küladele, kui ei ole elektrit, ei ole võimalik õppida, sellepärast et kell kuus õhtul läheb juba pimedaks, nii et tõesti see üksteise toetamine on juba mingil määral toimib. kas on kolleege, kes soovivad reageerida nendele mõtetele? Äli. Elli, palun. jaa, uh, I just wanted to thank you tahtsin lihtsalt tänada teie mõtete eest ja selle eest, et olete tulnud siia neid jagama. ja tahtsin lisada midagi. jäin natuke hiljaks, sest olin teisel koosolekul, võib-olla te juba rääkisite sellest. meie siin Euroopa Parlamendis tõesti Äh, võitleme, tegelikult vähemalt viimased kaks aastat oleme üritanud leida lahendust ühistele jõupingustustele äh, liikmesriikides Euroopa Liidu tasandil. olin kaks nädalat tagasi New Yorgis, äh, tegemist oli siis esimese üritusega ÜRO tasandil, kus räägiti pagulasvoogudest ja me rääkisime üleilmsest lahendusest, sest seda on vaja. tõesti pagulaste vastuvõtmine on üleilmne probleem ja vajab üleilmset lahendust, kuid kui usaldusväärne on Euroopa Liit, kui meie Euroopa Liidus ei ole võimelised ühiseid äh, lahendusi välja töötama, mida meil on hädasti vaja. meil on kuus liikmesriiki kahekümne kaheksast, mis praegusel hetkel äh, võtavad vastu kaheksakümmend protsenti varjupaigataotlustest see ei ole muidugi jätkusuutlik areng, nii et kui me saaksime neid pagulasi jagada kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel, siis äh, oleks lahendus võib-olla ka jätkusuutlikum ja just sellepärast meie parlamendisaadikud läheme iga nädal koju tagasi ja seletame oma valijatele ja kodanikele seda olukorda ei ole lihtne aru saada nendest erinevatest äh, vastutusvaldkondadest, mis on siis komisjoni, nõukogul ja parlamendil ja just sellepärast me peame nõudma seda solidaarset koorma jagamist, muidu me selle probleemiga hakkama ei saa. aitäh, Anna Kuumes, palun yes,! mul on ka väga kahju, et ma ei kuulnud kõike, mida siin öeldi, sest ma jäin hiljaks, olin teisel kohtumisel. aga kuulsin äh, seda viimast äh, sõnavõttu ja tõesti see tekitas minus emotsioone. me peame tõesti julgustama noori inimesi selleks, et nad oleksid demokraatia, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete saadikuks. just sellepärast tuleb välja tuua seda, et meie valitsused peaksid strateegiliselt investeerima nendesse programmidesse, mis võitlevad äh, äärmuslike ideede levimise vastu, mis toovad ju endaga kaasa vägivalla. ma tean, et midagi on juba valitsustes ära tehtud, meie siin parlamendis aasta tagasi äh, rääkisime ka ennetustööst ja sellest, et äh, investeeringud ei ole siiamaani piisavalt tehtud ja need investeeringud ei toimi, kui noori inimesi ei ole kaasatud, noorte inimesi, organisatsioone kohalikul tasandil sest nemad on tegelikult kõige tähtsamad vahendajad võitlemaks äh, terroristlike äh, rühmituste ideoloogia vastu. ja see toob endaga kaasa ka rohkem vägivalda see puudutab tõesti poliitikaid, äh, mis annavad võimu noortele inimestele. ja need peavad olema seotud ka sotsiaalsete võimalustega ja ka majanduslike võimalustega, töökohtadega me ei saa lihtsalt äh, jätkata arvates, et me teeme väga head tööd äh, e-, ennetusvaldkonnas, aga samal ajal me ei paku põhilisi võimalusi noortele ja need võimalused tulevad just töökohtadest. ja see tõesti nõuab seda, et me selle kärpimispoliitika, selle rumala kärpimispoliitika lõpetaks, sest see on ka meie julgeoleku ohtu seadnud. me tõesti peaksime panustama noortele inimestele, siin on tõesti väga tähtis ka sotsiaalne integratsioon siis toetaksin ka seda, mida Elli ütles pagulaste kohta. see, kuidas meie valitsused äh, on pagulasprobleemi lahendanud ja need pagulasvood ei lõpe, kui me ehitame tarasid ja müüre, neid tuleb üha rohkem ja rohkem ning äh, kui me soovime, et Euroopa Liit sekkuks äh, aga midagi ei tee inimõiguste valdkonnas, siis neid tuleb üha rohkem ja tõesti, meil peab olema selline jagatud lähemine, lähenemine, mille puhul äri, et mille puhul tõesti inimkaubitsejatele veelgi rohkem kliente ei äh, saadetaks kätte. meie oleme tõesti olnud need, kes ei ole ülesannetega hakkama saanud. meie tegelikult oleme toetanud seda, et inimkaubitsejatest äri on õitsenud. ainus võimalus inimkaubitsejate ärile vee peale tõmbamiseks on see, et me loome legaalsed äh, pagulaskoridorid, et nad saaksid tulla siia selleks, et küsida varjupaika või ka migrantidena. meil on väga palju võimalusi seda teha, niikaua kui me seda ei tee, inimkaubitsejate äri õitseb ja me vajamegi noori inimesi, et nad selle eest võitleksid. meie aeg on lõppemas, sellepärast ma teeksin ettepaneku, et kuulame ära kaks mõtet ja te kõik siis reageerite lõpus, sest muidu aeg otsas ja me peame tõesti kolmveerandiks lõpetama. nii et järgmised kaks mõtet. võib-olla komisjon tahab ka midagi öelda Euroopa vabatahtliku teenistuse kohta me natukene selle kohta juba kuulsime, vähemalt ühte programmi mainiti, ma ei tea, kui palju seda äh, tuntakse, kui palju seda ka Euroopa noorteüritusel Strasbourgis arutati. Linda, jällegi järgmine mõte, palun um,. Thank you very much and this actually kind of aitäh! see tegelikult on seotud selle viimase sõnavõtuga inimkaubitsemise kohta viimane Europoli raport inimkaubitsemise kohta näitab, et migratsioonikriisis on tõesti see väga palju tõusnud üle, üle üheksakümne protsendi ebaseaduslikest migrantidest kasutab inimkaubitsejate abi. ja tõesti on väga tähtis, et meil siin legaalsed koridorid luuakse, sest see on ainus võimalus illegaalse migratsiooni vastaseks võitluses ja tegelikult on võimalik veel väga palju ära teha selleks, et piire kaitsta, see tähendab seda, et me peaksime hakkama seadusi rakendama. kõigepealt koostöö Euroopa Liidu ameti ja kolmandate riikide vahel vajab tugevdamist. meil on väga palju erinevaid koostööplatvorme, mida liikmesriigid ja ametid, nagu näiteks Eurojust ja Europol, on loonud juba just organiseeritud kuritegevuse ja inimkaubitsemise vastu. kuid arvestades olukorda kolmandates riikides, leian ma, et on vaja rohkem ära teha selleks, et koostööd tugevdada Euroopa ametite kolmandate riikide ja liikmesriikide vahel, selleks et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu tõhusamalt. näiteks Europol ähm, lõi oma inimkaubitsemise vastase keskuse ja ma arvan, et tegelikult on meil vaja ka kolmandates riikides sarnaseid äh, algatusi. samamoodi oleks meil vaja just Vahemere piirkonnas äh, rohkem koostööd. meil on praegu platvorm seitsme Vahemere riigi vahel ja näiteks sarnased programmi peale mõeldi ka äh, Balkani riikides. arvestades praegust poliitilist õhkkonda, tuleks arvestada sellega, et äh, pagulased ei peaks seadusi rikkuma, vaid me peaksime võitlema organiseeritud äh, kuritegevuse ja inimkaubanduse vastu. ja tõesti, me peame praegusel hetkel mõtlema selle peale, et kuritegelike kavatsustega äh, Äh, migrandid on need, kes meie stabiilsust siin ohustavad, kuid me ei peaks arvama, et, äh, et äh, migrandid, kes siia tulevad, on kurjategijad, vaid hoopis need võrgustikud. ja Mattias järgmisena. jah, minu ettepanek on see, et meil oleks andmebaas, kus pagulased saaksid üles panna oma eluloo selleks, et näha, kas neil oleks võimalik saada tööd nendes riikides, kuhu nad soovivad minna. ja siis äh, nad saavad esitada taotluse ja siis äh, liikmesriik saaks äh, informeerida seda pagulast, kas tal on võimalus saada tööd selles riigis, arvestades tema kutsekvalifikatsiooni, oskusi ja keeli, mida ta räägib. ja tõhusam on, kui me vaatame, kas pagulasel on oskused, mis vastavad vastuvõtva riigi vajadustele. ja tegemist peaks olema sellise kahesuunalise lähenemisega, kus arvestatakse, kas mitte ainult pagulase äh, soovidega, vaid ka riigivõimega integreerida. see tegelikult teeks ka legaalse sisenemise Euroopa Liitu läbipaistvamaks ja ametiühingu tegelasena ma tean, kui raske on tööturule jõuda isegi nende liikmesriikide kodanikel ja pagulaste jaoks on need probleemid isegi suuremad, sellepärast et neil on ka keeleprobleemid, nad ei tea ka seda, kas nende kutsekvalifikatsiooni tunnustatakse või mitte ja sellepärast äh, võõrustajariikide ülesandeks peaks olema ka korraliku ümberõppe pakkumine selleks, et neil oleks tõesti ka võimalusi tööjõuturul tööd leida. ja see toob endaga kaasa veel ühe tähtsa aspekti, nimelt tuleb tunnustada pagulaste kutsekvalifikatsioone, mis neil juba on olemas. tihti on tegemist kõrge kvaliteet, kõrge kvalifikatsiooniga inimestega, aga me ei kasuta seda kvalifikatsiooni ära, sellepärast et meil ei ole vastastikust tunnustamist ja sellepärast meil on vaja rahvusvahelist tunnustamise süsteemi. võib-olla seda eelpool nimetatud andmebaasi võiks ka kasutada selleks, et sinna panna üles, milliseid äh, standardeid äh, võõrustajariigis tunnustatakse aga sellise süsteemi hindamiseks on meil vaja ka rohkem investeeringuid avalikku teenistusse, aitäh! Okay, thank you. So to react to the, the last two ideas. aitäh selleks, et vastata nendele küsimustele, Theresa, palun esimesena. Muchísimas gracias, presidenta. Eh, yo creo, bueno, primero. suur tänu. kõigepealt tahaksin toonitada, et meie, minu meelest on see kohtumine väga oluline, räägime tähtsatest teemadest nagu ränne. ränne on äh, teema, mis valmistab palju muret äh, meie noortele ja kõik meie, kes me oleme siia kokku tulnud, leiame samuti, et äh, tegemist on väga tähtsa teemavaldkonnaga meie komisjonide jaoks. praegu on ohus Euroopa usaldusväärsus ja see ei ole niisama naljaasi sellega on seotud palju erinevaid küsimusi, julgeolek, terrorism ähm,, aga Need on kõrvalküsimused, ränne kui selline on äh, selles kontekstis äh, kõige tähtsam. noored inimesed äh, vaatavad Euroopa suunas ning ootavad vastuseid meil on küll oma välisteenistus ja me peaksime edendama solidaarsust väljaspool meie piire, aga Euroopa riikide vahelist solidaarsust paistab, ei külva keegi. tahame noortele inimestele saata sõnumi, et see solidaarsus siiski ei ole kuhugi kadunud, see solidaarsus riikide vahel ja solidaarsus noortega on endiselt olemas. ja on äärmiselt murettekitav, kui Euroopa oma asju ei suuda korda seada me ei ole üks riik, me ei räägi ühi, ühe häälega alati. aga probleemi tuleb hakata lahkama sealt, kus probleem alguse saab. inimkullerid kasutavad inimesi kaubana. see ei ole väärikas. see on vale. me võime koostada raporti raporti järel, aga paistab, et me ei suuda avaldada survet organiseeritud kuritegelikele organisatsioonidele. inimkaubandus, inimkullerlus on kaasaegne orjapidamine ning selle nähtuse vastu tuleb võidelda, tuleb võidelda seal, kus see sünnib. ei ole kasu sellest, kui me teeme suuri sõnu, kui me ei suuda praktikas solidaarsust äh, Euroopa sees ja Euroopast väljas äh, ellu viia kas keegi soovib veel äh, reageerida, kui paistab, et ei soovi, siis võib-olla võtame paar mõtet veel ja äh, alustame seekord Lindast. ma arvan, et äh, väga hea, kui me räägime Euroopa Liidu kohustustest ja narratiivist, mida Euroopa Liit saadab oma noortele. meile on jäänud mulje, et Euroopa Liit tegutseb ainult oma huvides rändega seoses, nii et kõik kokkulepped mida Euroopa Liit sõlmib rändega seoses, on Euroopa Liidu enda huvides ja sellest tekib väga halb õhustik. noored inimesed suunavad pilgud Euroopa suunas, otsides vastuseid ja tahavad kuulata seda narratiivi, et tulevikus läheb kõik paremaks, olukord läheb paremaks, aga kui Euroopa Liit saab esikohale ainult oma iseenda huvid, siis ei ole kindel, kas äh, kohustused äh, julgeoleku äh, majanduse arenguga seoses naabruspiirkonnas täituvad. väga raske on pikemas perspektiivis Euroopa riikide vahelisi suhteid ja Euroopa Liidu, suhteid Euroopa Liiduga ning Euroopa Liidu ning Lõuna-Vahemere piirkonna riikide vahelisi suhteid parandada. ma arvan, et see see on see koht, kus, kuhu on koer maetud. see probleem tuleb lahendada, mina ei oska õigeid vastuseid anda, ma arvan, et see sõltub äh, poliitilisest äh, tahtest ja loodan, et Euroopa Parlament teeb äh, sellesuunalist lobi, millest jääb Euroopa Liidu võimukoridorides praegu puudu. Andre? mina vastaksin varasematele kommentaaridele, tõesti Euroopa Liidus on ühtsusega probleeme. me peame koondama oma pingutused. on äh, mõistetav, et äh, meil on erinevad arvamused ja meie motogi ju on äh, ühtsus mitmekesisuses. kuidas me aga selle ühtsuse saavutame? üks lahendusi on jällegi noored inimesed noored inimesed, neid on kergem kokku koondada ja noored inimesed tunnustavad üksteise erinevusi varmamalt ning on valmis neid äh, aktsepteerima. seetõttu tuleks oma programmides äh, investeerida noortele inimestele. noori kaasates antakse noorte eludele mõte. Äh, näiteks tänane kogemus meie jaoks on väga oluline, et meid tõesti kuulatakse, meie arvamus huvitab kedagi ning veelgi entusiastlikum oleksin ma siis, kui mõned meie metetest ka reaalsuseks saaksid ärgem unustagem seda, et maja, kus puudub ühtsus, on maja, kus pole võimu. nii et muutkem see maja siin, see koda siin siis äh, tugevaks. suur tänu, suur tänu, et olete meiega nõus, et meie mõtted teile meeldivad ja meil on tunne, et Euroopa Liit peaks tänases maailmas olema veel ühtsem, veel tugevam ning demonstreerima maailmale, et liikmesriigid saavad ja suudavad koostööd teha ka rändekriisi äh, ka seoses. meie me äh, esindame Euroopa suurimat noorte äh, üritust ja meie üritusel tuli välja, et meie tahame, et Euroopa oleks solidaarne, Euroopa oleks ühtne ning äh, Euroopas kuulatakse, mida noortel on öelda. ja enne, kui ma nüüd osad kokku võtan, siis äh, Euroopa Komisjon saab veel äh, kaheks minutiks sõna. Maria de Paulis, palun, palun. Maria. suur tänu, lugupeetud juhataja. me see mõte, et me peaksime rääkima, me peaksime suunama pingutused äh, rände algpõhjustele, toon teile mõningad näited. meie, äh, meil on algatusi äh, selleks, et an-, jõustada noori kolmes riigis. anda noortele vajalikud tööriistad poliitilises otsustusprotsessis osalemiseks. meil on kutseharidus õppeprogrammid ja me analüüsime võimalust tööturgu parandada ning äh, kanda hoolt selle eest, et haridus ja tööturg oleksid äh, koos, tööturu arengud oleksid kooskõlastatud. me tahaksime ka samuti edendada kvalifikatsioonide tunnustamist äh, riikide vahel, et parandada inimeste liikuvust Need on äh, meie algatused äh, algpõhjuste vastaseks võitluseks. me püüame analüüsida noorte inimeste lapsepõlvega seotud probleeme, sellepärast et äh, tänased lapsed on potentsiaalsed sisserändajad juba homme. väga paljud noored, väga paljud lapsed tulevad Euroopasse, tegemist on saatjate alu, alaealistega, kes on väga haavatavad. nii et meil on mitmeid meetmeid, äh, et tagada meie pingutuste ühtsus, kuid me tahaksime ka hinnata teisi poliitilisi algatusi, mida Euroopa Liidus on tehtud, me tahaksime, et meil oleks ka humanitaaramet, osakond, kes aitaks tagada äh, pagulastele kõik äh, vajalikud põhiteenused. Need on äh, kõik näited sellest, kuidas on võimalik nii mõndagi saavutada ja kui tahate rohkem infot saada, siis võite meie poole otseselt pöörduda. suur tänu meie külalistele! Euroopa Liidu institutsioonid on püüdnud rändekriisile lahendusi leida aga sageli liikmesriigid loobivad ka ikka kodaraisse ja tõesti, ega liikmesriikide elu ka ei ole kerge ja poliitikud reageerivad ju avalikule arvamusele, nii et äh, tore on ju kõik siin rääkida, aga minge teiegi koju tagasi ning töötage selle nimel, et, äh, et teie äh, liikmesriikides oleks samuti ühtsus Euroopa tasandil, nii et kui teie oma valitsusele, valitsustele sellised sõnumid saadate, siis on kõik ka siin natuke lihtsam. suur tänu meie külalistele mõtete jagamise eest! And I think it's a good idea that we share in different committees here in different issues. So thank you. ja mul on hea meel, et äh, meil äh, me, me, te saite oma mõtteid tutvustada kahes komisjonis ja mul on väga hea meel, te pidasite oma kõneajast kinni, teie mõtted olid väga huvitavad. Äh, loodan, et kolleegid on sama distsiplineeritud meie järgmises arutelus. päevakorrapunkt number kolmteist meie päevakorras, tegemist on ühisraport.